Poolas kuulutab sellest kuupäevast saadikukoha vabaks vastavalt artiklile seitse Euroopa Parlamendi saadikute käitumise juhises finantshuvide ja finantshuvide konfliktide kohta järgnevatele kolleegidele üheksandas, üheksandal veebruaril kuulutasin järgnevad kolleegid selle komisjoni juhiks Carlo Kasiini, Evelin Regner, proua Cecilia Wikström, härra Gerald Hefner, samamoodi nagu härra Zažit Karim, peale selle Jiri Maštalka ja Enrico Marias Perroni äh, said asendusliikmeteks. rahvapartei Sotsiaaldemokraatide ALDE